teile kinnitada, et äh, võtan äh, arvesse kõiki teie ja toetan kõiki teie ettepanekuid. suur tänu, härra volinik, meil on siin üks resolutsiooni ettepanek selle arutelu äh, lõpetuseks, arutelu on nüüd lõppenud, hääletamine toimub kolmapäeval kell üksteist kolmkümmend, suur tänu kõigile osalejatele ja nüüd läheme edasi oma päevakorraga oleme jõudnud äh, ühe minuti kõnede punkti juurde oma päevakorras äh, ja esimesena annaksin ma sõna äh, proua Patrao Nevesele. suur tänu, härra president. seitsmeteistkümnendal veebruaril viiskümmend farmi kannatasid tornaado tõttu ja tegemist oli pooleteise miljoni eurose kahjuga ja see tornaado hävitas mitmete kuude töö tulemused, mitmete aastate investeeringute tulemused ja kõik nende äh, saak on läinud nahka. eelmisel aastal äh, kannatati nelja miljoni euro ulatuses jällegi tormi äh, kahjustuste all ja põllumehed ei ole ametivõimudelt mingisugust toetust saanud äh, põllumajandus, äh, köögiviljade kasvatus on äärmiselt oluline kohaliku majanduse jaoks, kaks tuhat põllumeest on kannatanud, viis tuhat inimest kümme tuhat töökohta. sellised karmid kliimanähtused on üha sagedasemad ja inimesed on üha haavatavamad. piisavad kindlustuspoliisid on väga kallid ja kõike seda silmas pidades leian ma, et Euroopa Liit peaks ette nägema mingisuguse miinimumtasu, miinimumgarantii tagatise põllumeestele ja, äh, või siis äh, alandama juurdepääsu lävesid Solidaarsusfondi vahenditele. Äh, meie kodanikud kannatavad loodus praegusel hetkel ka looduskatastroofide all kannatajad ei saa kasu solidaarsusfondi vahenditest. suur tänu, proua Patran Eves, paistab, et teil on kalduvus rääkida äh, rohkem, kui teil on ette nähtud kõneaega, te räägite väga kiiresti, seega muudate tõlkide töö väga lihtsa, väga keeruliseks ja võib-olla siis suudate tulevikus paremini oma sõnavõttu kokku võtta lühemate sõnadega. ja järg-. järgmisena palun proua Smokova ja see on siis äh, vahendite ülekandmine transpordisektorile, palun. suur tänu, eelmisel nädalal Slovakkia asepeaminister Jan Figel, endine Euroopa Liidu volinik, külastas Brüsselit, et osaleda läbirääkimistel ja saada finantsvahendeid eh, infoühiskonna teadusühingute eh, hariduse ja kaasamise programmile ja see hõlmas siis eh, kolmesadat miljonit eurot ja tema soovis selle ülekandmist transpordiprogrammile. maanteede ehitamine on oluline kuid meil on Euroopa Liidu kahekümne kahe, kahekümnenda aasta strateegia ja kriisioludes tuleb meeles pidada seda, et äh, tõkete kõrvaldamine ei äh, äh, tõkete kõrvaldamine, majanduskasv, sotsiaalsed küsimused on äärmiselt olulised, kuid teadusuuringud ja haridus on meie majanduse jaoks üheks kõige olulisemaks prioriteediks. ma olen nõus äh, Slovaki õpetajate, ekspertide ja kodanikega, kes ei ole nõus selliste vahendite ülekandmisega, nemad tahavad, et volinikud kaitseksid tööhõivet, teadust, teadusuuringuid, innovatsiooni, kolmsada miljonit eurot on väga suur summa ja transpordisektoris aga on see ainult üksteist kilomeetrit kiirteed väärt. suur tänu ja härra Tremosa Iparsals. suur tänu kallid kolleegid, eelmisel kuul Katalaani, Kataloonia avalik-õiguslik eh, kui televisiooni TV3 ei ole võimalik enam Valencias näha. selline otsus ei lähe kokku mitte ainult, ei ole mitte ainult Euroopa Liidu eh, keelelise mitmekesisuse direktiividega, vaid ka teiste õigusaktidega. Katalaani eh, telekanali sulgemine Valencias on selge rünnak katalaanide vastu Valencia regionaalne vaja, valitsus on äh, määranud nüüd miljonite suuruse trahvi äh, kohalikele organisatsioonidele, kes tegelevad telekana, äh, televisiooni edastamisega. Katalaani telekanali mittenägemise küsimus on viidud ka Hispaania valitsuse ette ja Hispaania sotsiaaldemokraatlik valitsus peaks sellele küsimusele ka tähelepanu pöörama, aga paraku siiamaani ei ole mitte midagi tehtud. suur aitäh, palun härra Tremopolus, teil on sõna. suur tänu Kreekas äh, teatati hiljuti sellest, et äh, saadi äh, suured summad raha või saadakse tulevikus riigivarade müümisest kahe tuhande viieteistkümnenda aastani. on aga, oleme ka näinud seda, et tahetakse maha müüa kogu Kreeka riigivara, aga kõik see vara ei ole täpselt ühesugune, on sellist vara, mis ei täida avalik-õiguslikke eesmärke, on ka, ka maad ja teistsugust vara. näiteks endine Ateena, endist Ateena lennujaama peaks nüüd kasutatama pargina. Ateenas on väga vähe parke väga vähe rohelust inimese kohta. seda tüüpi kasutuse muutmine tähendab seda, et ohverdatakse igasugune keskkonnasõbralik lähenemine. räägitakse küll palju jätkusuutlikust arengust, kuid tegelikult ei võimaldata mingisuguseid jätkusuutlikke linnu tulevikus suur aitäh, kallis kolleeg, nüüd siit mulle öeldakse, et sõna on härra Migalskil. suur tänu, härra president, mu daamid ja härrad. mul on väga kahju sellest, et härra Macmillan Scott eh, ei juhi meie koosolekut sellepärast, et mul oleks üks Äh, palve, ta tegeleb inimõigustega ja mina soovisin sõna võtta, et rääkida just sellest. Äh, nagu te kõik kindlasti teate, üheksateistkümnenda detsembri valimistel Valgevenelas nägime me, kuidas arreteeriti väga mitmeid inimesi ja äh, kõik ära Lukašenko vastaskandidaadid arreteeriti. alles ei hiljuti härra Mikalevitš, üks nendest inimestest, vabastati vanglast ja vastavalt tema e, e, poolt öeldule teda piinati ja tõsiselt, tõsiselt piinati. nii et ma arvan, et e, seoses meie selle nädala resolutsiooniga tahaksin ma pöörduda kogu meie koja poole ja sealhulgas ka härra Macmillan Scotti poole selleks, et lõpetataks selline häbiväärne tegevus. suur aitäh ja härra Macmillan Scott kuulas teid ikkagi ära. aga nii ehk naa kõikidele meile pakuvad suurt huvi inimõigused. nii et ärge muretsege, et et ka see inimene, kes praegu juhib meie koja tööd, on väga huvitatud inimõigustest ja e, tõesti külmavärinad tekkisid, kuulates neid kirjeldusi. nii et olge kindlad, meid huvitab see teema väga. nüüd on sõna härra Portasel, palun. suur tänu, härra president. selle aasta alguses tuli välja üks laul mis mõistab hukka rikaste maailma, mis on orjastanud ülejäänud rahva ja minu kodumaal oli see laul väga populaarne. inimesed reageerisid sellele näiteks Facebookis, inimesed, kes tundsid, et neid see küsimus puudutas, avaldasid arvamust, näiteks praktikandid, inimesed, kes töötavad väga kehvades tingimustes, ühesõnaga meie moodsa ühiskonna orjad. jah, tõepoolest on väga palju inimesi, kellele makstakse kohutavalt vähe ja kellel on suuri raskusi ellujäämisega. rohkem kui nelikümmend tuhat inimest võtsid selles osas sõna internetis. nii et millises Euroopas me siis nüüd elame? meil on siin rikast Euroopa ja siis äh, täiesti eraldi Euroopa, kus elavad kõik need, kes, kelle elutingimused on väga keerulised. suur tänu härra Pordasele. nüüd on sõna härra Salavrakosel, palun. suur tänu, härra president. mina tahaksin rääkida Liibüast sündmustest, mis äh, leiavad aset äh, Liibüas nüüd pärast äh, Tuneesia ja Egiptuse arenguid ja need sündmused, need arengud on mär-, märkimisväärselt verisemad kui esimestes riikides, me näeme, kuidas inimesed tõusevad üles despootide režiimi vastu, nad võitlevad režiimi vastu, mis on aastaid äh, tekitanud arenguprobleeme ja, ja suurendanud sotsiaalset ebaõiglust. Euroopa Liit tunneb äärmiselt äh, sügavat huvi selle piirkonna vastu, härra president. väga paljud Euroopa ettevõtted, äh, Briti, Itaalia, Prantsuse ettevõtted äh, on esindatud Liibüas, tegemist on Aafrika suurima naftatootjariigiga ja selline ebakindlus tekitab tõelist segadust ka turgudel ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks pöörduma iseäranis suurt tähelepanu äh, sisserändajatele, kes tulevad mitte ainult Liibüast, vaid kogu Põhja-Aafrikast äh, ja teiseks äh, ka nendele mõjudele, mis nendel sündmustel on maa, riikide eelarvetele, eelarvetele, mis juba on kannatanud majanduskriisi all. me peame võtma meetmeid, võtta, võtma arvesse seda, mis on Euroopas aset leidnud, peame looma töökohti ka noortele inimestele, sellepärast et see, mida me näeme, nägime äh, viimastel päevadel, viimastel kuudel, oli see, et Araabia noortel ei olnud mingisugust lootust tulevikule ja samasugused arengud võivad leida aset Euroopas, kui me noortele ei mõtle. suur tänu, härra Vadim Tudor, palun. lugupeetud daamid ja härrad, paar päeva tagasi Rumeenia valitsuserakond otsustas eutanaasiat hulkuvate loomade puhul rakendada ja äh, rääkige oma kolleegidega, meie kolleegid äh, demokraatlikes liberaalide äh, seas Rumeenias, me ei tahaks, et süütu veri määriks nende käsi. Kristus armastas loomi, tema leidis, et meil on vaja halastust ja armu, mitte kätte, mõrvasid, kõik kolleegid, kellel on kodus koerad, teavad, et nad armastavad oma koeri. Rumeenia on pöördunud tagasi barbaarsete, süngete, sünge pimeda aja juurde. nüüd mõrvatakse loomi, homme korraldatakse võib-olla eutanaasiat inimestele. eutanaasia tapmine on heaks äriks ka maffiale. palun aidake Rumeeniat, palun aidake, et Rumeeniast ei saaks meie U Uganda ja öö, on mitmesuguseid muid humaanseid lahendusi sellistele probleemidele, mõrv ei lahenda kunagi midagi, nagu me oleme ajaloost õppinud. suur tänu, austatud kolleeg ja, ja nüüd saab sõna härra Diakaros. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. hiljuti olime me kõik tunnistajateks Põhja-Aafrika arengutele, aga samal ajal ei tohiks me unustada, mis juhtub Türgi küproslastega okupeeritud Küprosel. tegemist on äärmiselt olulise küsimusega iseäranis nende jaoks, kes leiavad, et Türgi küproslaste hääl ja on hüüdja hääl kõrves, kõrbes. me peame kuulama Türgi küproslasi. Türgi okupatsioon on viinud nad majanduslikult ebasoodsasse olukorda, nad on asunikud kes on surunud välja kohapealsed elanikud, arvesse tuleb võtta ka islami leviku probleemi, mitmesuguseid mošeesid ehitatakse ja Erdogan on saatnud sinna omaenda äh, õpetajad, Nad ütlesid Anani plaanile ei äh, Nad ei öelnud ei Janani plaanile, me peame oma kõrvad lahti äh, hoidma, me peame kuulama, mis toimub äh, praegusel hetkel äh, Türgis, Türgi küproslaste ülestõusu osas. suur tänu, kallis kolleeg. ja ma ei näe siin härra Janjast. nii et annan sõna härra Pirillole. suur tänu, härra president Vahemeres punase tuunikala püük on tekitanud äh, kaluritele väga suurt majanduslikku kahju. Itaalia valitsus on vähendanud punase tuunikala kvoote kõigile äh, kalalaevadele, professionaalsetele kalalaevadele ja ta on vähendanud ka koguseid, mida sportlikel eesmärkidel võib püüda. ja see on tekitanud äh, täiendavat kahju kaluritele, kes juba niigi on väga raskes olukorras. ma loodan, et lähipäevadel asalt leidvad kohtumised äh, aitavad kaasa äh, olukorra parandamisele kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vähemalt nii palju, et võetakse arvesse Kalabria kalurite Äh, olukorra eripära. suur aitäh ja sõna on nüüd palun proua Alfanol. Grazie Presidente. Credo che quanto accaduto nel Medio Oriente abbia fatto... Suur tänu. Ma arvan, et see, mis Lähis-Idas on juhtunud, näitab Euroopa institutsioonidele, et see on tihedalt seotud põhiõigustega Itaalia valitsuse toimub, on häbiväärne, on aset leidnud, on kohtuprotsessid, mis puudutavad alaealiste ärakasutamist. küsimus on selles, et kes peaks tegelema nende küsimustega, me ei saa mööda vaadata inimväärikust, jalge alla inimväärikuse jalge alla tallamisest ja härra Berlusconi on selle valdkonna tõsiseks äh, meistriks. Äh, härra Berlusconi on rünnanud kohtunikke ja kohtunik Alfano tuleb äh, Strasbourgi selleks, et kaitsta õigusemõistmist. ja Euroopa Parlamendiga ta ja ei kohtu, nii et itaallased nõuavad suuremat õiglust. tundub, et siin oli raskusi tõlkega. ma vabandan tõlkide ees, aga väga raske oli siin katkestada sõnavõtjat, kes äh, Äh, oli siin väga sisse elanud oma kõnesse, nii et kui ma oleks olnud äh, teda, tema siin vahele seganud, siis ta oleks võib-olla järg käest ära kadunud, nii et äh, jällegi palun teil rääkida aeglasemalt. nüüd on sõna härra Vlasakil, palun. austatud president, kallid kolleegid. lubage rääkida kohtuotsusest C kakssada kolmkümmend kuus null üheksa, mis on pärit eelmisest nädalast ja see otsus ütleb seda, et alates järgmisest aastast kindlustuse valdkonnas ei, ei saa enam vahet teha naiste ja meeste vahel. ma arvan, et see otsus on vastuolus loodusseadustega ja sellel võib olla väga negatiivne mõju kindlustusvaldkonnale üldse see ole, see on umbes äh, sama, nagu et kui nõutakse äh, kindlustusfirmadelt, et kui nad arvutavad äh, ühe maja kindlustussummat, et nad ei võtaks arvesse seda, kus see maja asub, et kas teda ähvardab üleujutuse oht või mitte. on täiesti selge, et meeste surevus kõigis vanuse vanuseosades on suurem kui naistel. naiste, naised elavad kümme protsenti kau-, äh, on kümme protsenti pikemaajalised kui mehed. Äh, Tšehhi Vabariigis äh, on meeste keskmine eluiga seitsekümmend kolm, naistel kaheksakümmend, aga nüüd öeldakse, et ei saa vahet teha meeste ja naiste vahel ja mina tahaks öelda, et see on täiesti täielikult vastuolus kindlustussüsteemiga ja see kujutab endast ühe osa kindlustatute diskrimineerimist. suur tänu ja nüüd on sõna härra Ferreiral, palun. E suur tänu, härra president kriisi sotsiaalvaldkonna mõjud järjest kasvavad, suured majand-, suured ettevõtted järjest koguvad rikkust enda kätte ning kasutavad sealhulgas ka mm, avalikke rahalisi vahendeid. nüüd küsimus tõstatub, kui kaua veel sellist olukorda Euroopa Liidu liidrid lubavad, meil on, meil ju rünnatakse meie konkurentsivõimet, teiselt poolt palku, tõstetakse pensioniiga, järjest suurendatakse sellist ebastabiilset olukorda tööliste võitlus Euroopas järjest tugevneb ja ma arvan, et meie tsivilisatsioon liigub siin lausa tagurpidi. ja veel kord, ma arvan, et me peame tervitama palgatöötajate julgust ja vaprust, kes avaldavad meelt, näiteks üheksateistkümnendal kuupäeval oli ette nähtud ju ka meeleavaldus, nii et endiselt võitleme parema tuleviku eest proua Vertmann, palun. lugupeetud härra president, kallid kolleegid, küproslaste mm, olukord Põhja-Küprosel, mille on okupeerinud äh, kandidaatriik Türgi, on täiesti talumatud, näiteks pidevalt rikutakse inimõigusi, Türgi äh, on viinud sinna oma elanikke ja seega vastutab äh, väga suurte demograafiliste muutuste eest Äh, Türgi küproslased on ka oma kodumaal juba äh, küproslased on selles Küprose osas vähemuses ja mitmed külade nimed on äh, muudetud. Türgi küproslasi häbivääristas Türgi ja pandi ametisse ka Põhja-Küprosele spetsiaalne saadik nüüd, kas on võimalik selline, et osa Euroopa Liidu territooriumist on Türgi kätes ning et äh, selle eest vastutavad inimesed tunnevad ennast väga turvaliselt oma kodumaal? jah, aitäh, proua Ferdman, me anname selle palve edasi ka äh, president Puusekile ja nüüd on edasi sõna härra Kumutsakusel, palun. Suur tänu härra president, lugupeetud volinik ja jällegi on Kreeka majandus kannatanud ja hinnangud on langenud opositsiooni erakonnana oleme me tõsiselt kritiseerinud oma valitsuse majanduspoliitikat, aga see äh, reitingu muutmine on väga oluline, tegemist on olus-, äärmiselt olulise teemaga, äärmiselt olulise hetkega ja üheteistkümnendal, kahekümne viiendal märtsil leiavad aset tippkohtumised, kus langetatakse olulisi otsuseid, mitte ainult Kreeka ei kannata äh, krediidireitingu hinnangu alandamise all ja see näitab, kui vigane see süsteem on nüüd on mul sõna ja seetõttu tahaksin paari sõnaga puudutada ka, ka märtsi tippkohtumisi. tippkohtumised on äärmiselt olulised äh, nii äh, kogu Euroopa Liidu jaoks praegusel hetkel on äh, meil väga suuri raskusi, turud veavad meid alt, aga me peame tegutsema ja aega kaotada enam ei saa. suur tänu ja. härra Intsu, palun ja Vabaühenduste Koalitsioon struktuurifondidega äh, äh, seostest ja seotud äh, koalitsioon rääkis mulle, et Rumeenias neid rahalisi vahendeid hallatakse väga halvasti, iseäranis, mis puudutab inimressursside sektori programmi rahasid. Rumeenia valitsus, Rumeenia peaminister on pühendunud nende vahendite kasutamisel kontrollil ja nagu nad ütlevad, aga, aga tulemused on null. rahaliste vahendite administreerimise suutlikkus on puudulik raha saajate teele tehakse mitmesuguseid takistusi, maksetega viivitatakse, rahalised eraldused on läbipaistmatud ja paistavad kuuluvat koloniaalajastusse. Euroopa Komisjon võiks tek-, sekkuda ja kontrollida nende ametite tööd, kes neid rahalisi vahendeid haldavad, ainult selline sekkumine aitab kuritarvitamist ära hoida, sellised rikkumised leiavad aset kõikidel tasanditel praeguse valitsuse esindajate poolt. suur sõnu ja härra Kellager! Äh, Iiri fond äh, on kandnud suurt hoolt äh, rahuprotsessi käigus. kaheksakümne seitsmendal aastal loodi see fond, see raha on andnud üle kaheksasaja kolmekümne kaheksa miljoni erinevatele projektidele Põhja-Iirimaal ja piiripiirkondades kantakse hoolt majanduslikult ebasoodsas olevat, olukorras olevatele piirkondadele, eelmistel aastatel anti mitmeid miljoneid raha äh, haridusega seotud projektidele äh, Põhja-Iirimaal ja äh, selles piirkonnas, aga praegusel hetkel Ameerika Ühendriikide esindajate koda on kinnitanud, et tegemist on kärpeprojektiga, mis kavatsetakse eelarvest välja jätta tulevikus. Washington aga samas tähistab St Patricku päeva. ja me oleme pöördunud äh, nende poole, palunud, et Iirimaa fondi programmi pikendatakse, aga mis puudutab Iiri ja Ühendkuningriigi valitsust, siis äh, Ameerika Ühendriikide proje-, toetus on hädavajalik, aga samas äh, Euroopa Liit ja Euroopa Liidu valitsused võiksid jätkata sihipäraselt sellelaadsete projektide toetamist piiratud määral. suur tänu ja härra Tšarneski suur tänu, härra president, mu daamid ja härrad. eelmisel pühapäeval Leedus leidsid aset kohalikud valimised ja Poola vähemuse esindajad olid väga edukad ja seda vaatamata regulaarsele diskrimineerimisele Leedus, mis on juba kestnud, kestnud juba aastaid Neil ei ole näiteks tagastatud neid maid, mis Nõukogude võim viiskümmend aastat tagasi konfiskeeris. haridus, poolakeelne haridus on väga piiratud, poolakeelsed nimed muudetakse ümber, muud-, deformeeritakse kohalike võimude poolt, on keelatud äh, äh, tänavate nimed äh, märkimine poola keeles ja siltide, poolakeelsete siltide kasutamine. suur aitäh, nüüd on sõna härra Willy Maieril, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud proua Tamanagi. mina tahtsin väljendada oma fraktsiooni segadust äh, sellises olukorras, kus on pikendatud äh, Marokoga kalanduskokkulepet. me oleme segaduses sellepärast, et endiselt on siia lepingusse sisse arvatud ka Lääne-Sahara veed ja nagu me teame, siis tegemist on äh, ühe, ühesega vähestest Aafrika territooriumitest, kus ei ole veel saavutatud Äh, iseseisvust, tegemist ei ole Maroko vetetega ja seega Euroopa Liit ei peaks hõlmama selle lepinguga ka äh, Lääne-Aafrika vee, äh, vesi ja on ka rahvusvahelised kohtuotsused selle kohta olemas eelmine kalandusleping äh, ei toonud kasu Lääne-Sahara elanikele ja seega õiguslikust vaatenurgast oleme täiesti sellise otsuse vastu. seega, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, peame jääma väga tähelepanelikuks ka Liibüa, Tuneesia ja Egiptuse osas, sest et Euroopa Liit peab ikkagi olema väga range, kui tegemist on rahvusvahelise õiguse järgimisega. suur tänu ja nüüd on sõna härra Teixeiral, palun suur tänu, härra president, lugupeetud proua volinik. Euroopa Parlament peab peagi avaldama arvamust POSEI määruse läbivaatamise kohta. see äh, määrus tegeleb äh, pi-, äärepoolseimate aladega. nüüd Äh, see tuleneb Lissaboni lepingu uutest sätetest ja ka sellest, et me tahame mehhanismi muuta paindlikumaks. Lissaboni leping mainib eraldi äärepoolsemaid piirkondi ja pöörab nendele erilist tähelepanu ja seega, seega peame ka olemasolevaid mehhanisme uuele olukorrale kohandama. see öö, äh, on ka sisuline küsimus, näiteks Madeira osas on teatud hulk takistusi öö, näiteks teatud toodete turustamine äh, kahjustab oluliselt äh, toiduainete tootmist, sama kehtib ka veini ja piima äh, kohta. nüüd, kui me tahame tagada äärepoolsemates piirkondade, kondades harmoneeritud arengu, siis peab Posei määruse ümber vaatama. proua Paten, palun. president Um, suur tänu, ma tahtsin rääkida viimastest arengutest seoses Euroopa ahistamismäärusega, väga paljud inimesed on saadetud välja uh, hoolimata sellest, et puuduvad konkreetsed tõendid, neis uh, räägiksid nende vastu. ja ametivõimud ei saa mitte mingisuguseid tõendeid arvesse uh, ilma tõenditeta inimesi ebaõiglaselt välja anda, aga nüüd üks minu valimisringkonna kodanik saadetakse välja Hispaaniasse, äh, mitte mingisuguse kuriteo pärast, äh, mis, äh, mille ta oleks toime pannud, vaid sellepärast, et osaleda uurimistes kuriteo puhul, mille ta võib-olla tulevikus arvatavasti toime paneb. ta on elanud suure osa oma elust Londonis nüüd, aga uh, eeluurimisega tegeleva kohtuniku hetke tuju ajel peab ta minema Hispaaniasse selleks, et uurimistel osaleda. ma võin anda teile täiendavaid andmeid, aga igal juhul Euroopa Liidu Euroopa vahistamise määruse nimel äh, pannakse toime ebaõiglaseid akte. ja nüüd äh, härra Kukan, palun. suur tänu, härra president. Euroopa Liit peab äh, selgelt Valgevene seisukohas oma seisukohta välja ütlema, me ei saa teha koostööd režiimiga, kus on poliitvangid, režiimiga, kus kodanikuühiskond ja vaba ajakirjandus on keelustatud, Lukašenko jõud ei ole piiramatu. Euroopa Liit peaks seda arvesse võtma ja aitama seda riiki, aitama sellel riigil pääseda autoritaarsest olukorrast välja endine kommu-, endised kommunistlikud riigid on äh, kannatanud selliste režiimide äh, tingimustes nagu praegune Valgevene režiim ja seetõttu meie seisukohad põhinevad äh, põhimõtetel ja väärtustel. Euroopa Liit peab kandma hoolt nende, peab võitlema nende inimeste vastu, kes on manipuleerinud valimistulemustega ja Lukašenko režiimi rahalised vahendid tuleks külmet, külmutada. Euroopa Liit, Euroopa Liidul peaksid olema aga kontaktid inimestega, kes jagavad Euroopa Liidu väärtusi, me peame pakkuma neile alternatiivi, äh, alternatiivse re režiimiga riigil pole Euroopas tulevikku, see peab olema selge. suur tänu, härra Kukan ja proua Lükhet. tänan, härra president, proua volinik ma sooviksin oma sõnavõttu pühendada konkurentsivõime paktile. paar päeva enne Eurotsooni kohtumist, enne üheteistkümnendat märtsi on minu meelest tähtis rõhutada seda, et et konkurentsivõime pakt on igati teretulnud idee, aga seda tuleb õigesti mõista. konkurentsivõime pakt, vähemalt nii, minu jaoks on see täiesti selge et praeguses variandis nii nagu teda praegu arutatakse, ei ole lihtsalt mingisugune dokument või mingisugune kataloog, vaid tegemist on sellega, et pidulikult kinnitatakse meie soovi sügavuti ja kvalitatiivselt arendada meie Eurotsooni, suunduda suurema ühtekuuluvuse poole, suurema poliitilise koordineerimise poole, ja eriti, kui see on vajalik meie konkurentsivõime jaoks ja konkurentsivõime suu-, suurendamiseks. sellepärast, et maailma tasandil järjest tugevnev võitlus muudab esmatähtsaks meie piirkonna konkurentsijõulisuse ja meie konkurentsivõime tagab just see, et me võitleme äh, eelarve puudujäägi vastu, et me lähendame omavahel oma majanduslikke, sotsiaalseid ja maksusüsteeme. me oleme väga palju rääkinud valitsustevahelistest meetodist ja selle vastandumisest Euroopa Liidu öö, lähenemisega, aga minu meelest on tegemist öö, suuresti steriilse aruteluga, aga ma arvan, et praegusel hetkel on meil kas me tegutseme Euroopa Liidu tasandil või me ei suuda üldse midagi selles osas ära teha, suur tänu! suur tänu, proua Le Grip ja nüüd on sõna härra Sikirskil, palun! tegemist on kokkusattumusega selle, selles mõttes, et mina täna räägin täpselt samast teemast, mis eelkõneleja, nimelt konkurentsivõime pakt, mis peaks võimaldama Eurotsooni riikidel üksteisele läheneda tänu struktuurilistele muutustele, mis peaksid suurendama liikmesriikide konkurentsivõimet. selles paktis on mitmeid erinevaid huvipakkuvaid hüpoteese, võlg, suurte võlgade vastase võitluse osas, aga me peame jääma siiski ettevaatlikult äh, selles osas, kuidas sellest et-, avalikkusele räägitakse. siin räägitakse endiselt prantsuse-saksa stereotüübist, teiseks paljudes riikides võeti see pakt vastu kui uus variant luua selline kahetasandiline Euroopa, kõige, ühelt poolt siis kõige arenenumad liikmesriigid ja teiselt poolt need, kes nii suurt arengutaset ei ole veel saavutanud. ja keegi ei kahtle selles, et tegelikult äh, tegemist on vaid strateegilist taktilise liigutusega nende piirangute ellurakendamine, mis tuleneb äh, paktist, võib takistada ka ühisturu eesmärgi saavutamist. nüüd äh, meil oli siin kirjas ka proua Barbara Matera, aga ma siin teda ei näe, seega lõpetame me